Äh, tere õhtust, kallid kolleegid, järgmiseks päevakorrapungiks on komisjoni avaldus Euroopa Liidu arenguabi Eritreale, arvestades dokumenteeritud inimõiguste rikkumisi ja annaksin kõigepealt sõna volinik Miimitsale Äh, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel arutada Euroopa Liidu arenguabi Eritreale, äh, arvestades dokumeeri-, dokumenteeritud inimõiguste rikkumisi. Äh, inimõigustest kinnipidamine on Euroopa Liidu välispoliitika peamine põhimõte ja seetõttu mainime me seda tihti oma dialoogides partneritega kogu maailmas, sealhulgas ka dialoogis Eritreaga. selles dialoogis ja ka avalikult oleme me mures sellepärast, et Eritrea jätkuvalt rikub oma kohustusi ning ei austa põhilisi inimõigusi. me kutsume üles konkreetsetele tegudele, nagu näiteks äh, vangide vabastamine, keda hoitakse üksikvangistuses juba kahe tuhande esimesest aastast alati, näiteks härra David Issak, kes on nii Euroopa Liidu kui ka Eritrea kodanik. Euroopa Liit on nendest probleemidest kõnelenud ka rahvusvahelistel foorumitel, näiteks ÜRO Inimõiguste Nõukogu kohtumisel, kus oleme Eritread kutsunud üles tegema